pärastlõunal komisjoni kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta tööprogrammi koostamine. selle kohta on meil komisjoni avaldus. tahtsin kohe alguses öelda, et selle päevakorrapunkti puhul ei ole ette nähtud ei siniseid kaarte ega ka Äh, vaba mikrofoni vooru, sellepärast et fraktsioonid on kokku leppinud, et iga fraktsiooni nimel saab üks kõneleja sõna. ja kõigepealt saab sõna Franz Timmermans komisjoni nimel, palun. Exactly ten years ago aitäh, härra esimees. kümme aastat tagasi täpselt Londonis viiskümmend kaks inimest surid ja sajad said haavata õudses terrorismirünnakus ma mäletan väga elavalt neid päevi, mäletan seda solidaarsuse avaldust nii Londonis, Ühendkuningriigis, kogu maailmas, tegelikult eriti just Euroopa Liidus. tahtsin seda mainida oma kõne alguses, sest ma usun, et eurooplased, ükskõik mida me ei arvaks Euroopa ühendamise ja koostöö kohta, tollel hetkel kõik tundsid, et meil on ühine saatus, sest ükskõik, mida me muidu valesti või õigesti teeme, on meil ühine kohustus võidelda meie kodanike julgeoleku ja turvalisuse eest. meil on ühine kohustus hoolitseda selle eest, et need barbarid, need äh, õudsed moonutatud mõtlemisega nihilistid ei haaraks enda kätte Euroopa ühiskonda, see on üks äh, suuremaid ülesandeid, mille ees seisavad meie rahvad, see läheb poliitikast kaugemale, see puudutab inimväärikust, meie ühiseid väärtusi. kui ma vaatan tagasi ja mõtlen viimasele paarile aastale, siis meil on olnud äh, mitmeid probleeme, terrorismi mainisin, põgenikekriis, see, et meil on vaja luua töökohti, majandus käima lükata, meil on vaja maailma majanduse muutustega hakkama saada ja sellega, kuidas Euroopa siin mängib oma rolli, sinna juurde veel Kreeka, see on ka see, millega komisjoni tööprogramm tegeleb äh, nii sellel aastal kui ka järgmisel aastal. ma tahan kõigepealt rääkida kahe tuhande viieteistkümnenda aasta tööprogrammist. üle poole tööprogrammist on kas täielikult või peaaegu täidetud. tänu teile, Euroopa Parlamendile, Euroopa strateegiliste investeeringute fond esimesest juulist toimib me oleme strateegilise tegevuskava välja töötanud, oleme kaasanud investeeringud, energialiidu põgenikud, sisejulgeoleku ja õiglase ettevõtete maksusüsteemi. selles tegevuskavas see tegevuskava on toob äh, sellele kojale siin väga palju õigesloomelist tööd kaasa. osad ettepanekutest on teieni jõudnud, väga palju veel järgneb, see puudutab siin energia sildistamist näiteks äh, kohe järgmisel nädalal. kokku üle neljakümne ettepaneku öö, äh, öö, oleme teile juba edastanud ja sinna lisaks veel sada nelikümmend ettepanekut, mis praegusel hetkel on kaasotsustajate laudadel. nii et tõesti äh, äh, purustame selle müüdi, et see komisjon äh, ei vaata piisavalt ette. tõesti, eh, tähtsate küsimuste puhul eh, oleme me väga suured ka õigusloomelises tööd. kaubandus, investeeringud, ühine teenuste ja kaupade siseturg, ringmajanduse pakett meil on tegevuskava välja töötada ka tõeline kapitaliturg sügisel Need on esimesed ettepanekud kõige tähtsamates valdkondades ja veel enne aasta lõppu soovime me teile ka esitada laiapõhjalise ja väga vajaliku uue paketi. Ehm, raha, majandus- ja rahaliidu paketi ja see on üks nendest pakettidest, äh, millesse äh, president Juncker ja mina oleme väga palju panustanud. selleks, et äh, noorte töögarantiid rakendamist rakendada, leidsime miljardi peale selle, ka energiapakett tuleb vastu võtta veel sel aastal. komisjoni kolleegium arutab ka sotsiaalpoliitikat kohe pärast suvepuhkust kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta poole vaadates tahaksin toonitada, et äh, meil on siin kolme osapoolt vaja. Äh, meil on jagatud vastutus kolme institutsiooni vahel ja just sellepärast peame me läbirääkimisi selleks, et institutsioonide vaheline parema õigusloome leping üle vaadata ja ootan juba esimest poliitilise tasandi kohtumist Nicolas Schmidtiga Äh, kes esindab eesistumist ja äh, Kiefer Hofstadiga, kes esindab siis Euroopa Parlamenti. meie ettepanekus pööratakse tähelepanu iga-aastase ja mitmeaastase planeerimise ja programmeerimise äh, kavad. meil on vaja ka tihedat koostööd komisjoni ja parlamendi vahel ja selle lepingu raamis raamest siis, millest me ka kinni peame ja me arvestame ka lepingutega paika pandud institutsioonide rolli ja me usume, et meil on võimalik jõud ühendada ja paremaid ning tõhusamaid tulemusi näidata selleks, et võidelda nende probleemidega, millega Euroopal tuleb võidelda. nüüd äh, ettevalmistused järgmiseks aastaks. esimene arutelu toimub nädala pärast, orientatsiooni arutelu, siis septembrikuus vaatame, milliseid äh, samme on juba ette tehtud ja millised on äh, äh, millised probleemid on veel vaja lahendada, enne kui Juncker tuleb oma olukorrast liidus programmiga kahekümne, oktoobri lõpuks soovime me programmi paika panna peale selle, oleme aktiivselt dialoogis parlamendiga selleks, et äh, raamleping paika panna, kuulame ära, mida ütlevad äh, liikmesriigid ja ka üldasjade nõukogu. selleks, et meie arutelusid äh, käima lükata, saadame kirja ka parlamendile, enne kui Juncker peab siin oma olukorrast liidus kõne Te võite oodata tasakaalus tööprogrammi, mis keskendub kahe tuhande kuueteistkümnendale aastale, ainult kahe tuhande kuueteistkümnendale aastale ja me paneme paika need prioriteedid, milles on kokku lepitud Junckeri ja parlamendi vahel. meie strateegilised tegevuskavad, mille osas me oleme juba kokku leppinud ja mida arutame veel selle aasta lõpus, seal me keskendume sellele, mida me oleme juba välja kuulutanud. nii et palun ärge unustage, et äh, need on meie komisjoni tööprogrammi kõige tähtsamad osad, te teate seda ja selle põhjal me töötame välja üksikasjalikud ettepanekud. ja järgmine aasta tuleb meil ka mitmeaastane finantsraamistik üle vaadata ja vahearuanne koostada ja see on ka suureks väljakutseks liikmes äh, institutsioonidele. me jällegi parema õigusloome programmile keskendume ja see nõuab meilt täielikku pühendumist meil on ettepanekuid, mida on vaja võib-olla korrata või va-, üle vaadata Energialiidu osas ja me muudame need tõesti prioriteetseks, me peame olema siin väga pragmaatilised ja peame keskenduma tulemustele. kui on veel pakette, mida tuleb prioritiseerida, siis otse loomulikult me teeme seda. ma loodan, et me saame teha üheskoos parlamendiga, ma usun sellesse töösse ja ma leian ka, et kodanike huvides on meil vaja paremaid tulemusi lõpetuseks, meie poliitiliste prioriteetide paikapanemisega on meil võimalik teha muutusi, et kas Euroopa Liit on osa probleemist või osa lahendusest nendele suurtele küsimustele, millele on meil vaja lahendusi leida. ma ootan selle parlamendi resolutsiooni, mis veel sellel nädalal vastu võetakse ja kohe kindlasti arvestame me sellega komisjoni tööprogrammil. töötagem koos, töötagem palehigis, meil on nii palju suuri probleeme, on nii palju tulemusi, mida kodanikud meilt ootavad, tehkem seda kõike üheskoos, aitäh! Vielen Dank aitäh! Läheme nüüd äh, fraktsioonide nimel kõnelejate juurde, Rahvapartei nimel saab viieks minutiks sõna Joosep Saier, palun. Äh, aitäh, härra asepresident. me tihtipeale siin kojas ütleme, et Euroopa on raskes äh, arengufaasis, raskes olukorras ja seda me võime ka õigustatult praegusi sündmusi arvestades öelda, kuid äh, seda enam me peame tööd tegema Euroopa Liidu toimimise tõhususe huvides ja kui me räägime komisjoni töökavast, siis äh, see on samm õiges äh, suunas. mul on hea meel, et te, härra asepresident, alustat-, alustasite ülevaatega eelnenust, sest ka meie siin kojas oleme jälginud seda, mis on juhtu-, juhtunud varem ja Rahvapartei nimel võin öelda, et investeeringute pakett, äh, selles osas tegutsemine on olnud vägagi äh, otsustav ja julge ja meie parlamendis tahame kindlasti selle teemaga ka kiiresti energ- ja energiliselt edasi liikuda. tahtsin äh, kommenteerida ka parlamendi otsust jaanuaris selles, mis puudutab vähest toetust komisjoni äh, töökavale tavaliselt valimiste aastal seda ei eeldata, kuna see planeerimine võtab äh, kaua aega, nii et äh, me mitte ei pidanud oma lubadustest kinni, vaid sel aastal võime öelda, et tegemist on, meil on olnud täisaastaga ja meil on olnud aega seda tööd jälgida, ma küll ei saa öelda, et see ettevalmistustöö on olnud täiuslik, läbirääkimistes, läbirääkimistel parlamendis me oleme arutanud kõike seda, mida viimase poole aasta jooksul on tehtud, kõiki järgneva aasta kompromisse, mida me ette näeme, mis siis tähendab seda, et me ei saa teha samasuguseid kompromisse. kui räägime algatus äh, õigusest, mis parlamendil on ja üks äh, olulisi funktsioone, mis parlamendil on. see on äh, töövahend, mida me peaksime kasutama selleks, et äh, saavutada ka seda, et tuua teatud ideid komisjoni töölauale. mul on hea meel, et asepresident mainis seda, et me tahame tõhusat seadusandlust, seda, et me bürokraat-, bürokraatia koorma vastu võitleme ja keskenduksime Euroopa Liidu seadus, seadustiku ellurakendamisele. tihtipeale meil ei olegi vaja uus, uut õigusloomet, vaid me peame olemasolevat õigel viisil ellu rakendama ja see ei tohiks olla mingi edevuse küsimus, et kas keegi tuleb välja raportiga või mingi õigusliku algatusega, vaid me peaksime vaatama seda olukorda põhjalikumalt parlamendis, kas me saaksime teha midagi enamat kohaldamise ning ellurakendamise vallas ja komisjon peaks samamoodi mõtlema. nii et seetõttu me toetame vastavat komisjoni algatust ka delegeeri-, delegeeritud õigusaktide ning rakendusõigusaktide algatus on väga oluline, me oleme näinud teatud tõrksust nõukogu poolt, parlamendil peaks siin olema täieõiguslik osalemisõigus, sest muidu jätkub pidev institutsioonide vaheline võitlus sel teemal. juba praegu on arusaamatu, et me ei ole selle teemaga julgemalt edasi läinud ja komisjon on ka selle õigusakti tagasi võtnud, kuid loodame, et parema õigusloome paketi raames meil siiski on võimalik seda teemat edasi viia. töökohtade loomine, tööturu paindlikkus peaks olema üks meie äh, prioriteetidest, samuti noorte tööhõive, digitaalne agenda on, mängib keskset rolli meie ühiskondades oskuste parandamine Euroopa kodanike jaoks, parem kooliharidus, paremini suunatud kooliharidus, parem juurdepääs digitaalsetele teenustele, majandus- ja rahandusliidu järgmised sammud peaksid kahesaja kuues õiguspaketi alusel läbi viidama me soovime, et mõlemad need paketid täielikult ellu rakendatakse kui räägime maksupoliitikast, mis on samuti osa struktuurireformidest liikmesriikides, me sooviksime näha edasiminekuid, seda, et äh, maksukoormus läheks tööjõult teistele äh, maksustamisviisidele, tag-, ma-, maksudest kõrvalehoidmine, maksude vältimine, selleks, et Euroopa Liidu eelarvet äh, tugevdada, on väga oluliseks teemaks ja kokkuvõttes nüüd parlament saab selgelt välja öelda selle, et me tahame ka, et meie sõnal oleks kaalu selles töökava kujundamises, tööprogrammi kujundamises ja loodan, et paljud kolleegid saavad toetada ka seda ühisresolutsiooni, mida me ette valmistame. aitäh, sotsiaaldemokraatide nimel saab nüüd Enrique Guerrero Salom sõna, palun. aitäh, härra asepresident, aitäh komisjoni asepresidendile tegemist on kahese eh, ettevõtmisega. ühelt poolt me peame arvestama seda, mis eh, juhtu-, on juhtunud komisjoni poole pealt, eh, arvestades seda programmi, mille alusel nad tööle alu-, asusid oma mandaadi algusest saati ja teiselt poolt peame vaatama seda, kuidas parlament saaks anda oma poliitilise paluse sellesse töökavasse, mida komisjon vastu on võtmas nii et on olemas äh, ka poliitiline mõõde sellel teemal ja Euroopa Parlament peaks äh, selles poliitilises protsessis äh, selgelt osalema. ja kui me räägime komisjoni praegustest sammudest, siis mina ütleksin, et praegu toimunu on pigem positiivne, kui me vaatame investeeringute programmi, majanduskasvu programmi see kõik on meil võimaldanud äh, muuta majandust äh, sellisel viisil, et liigume majanduskriisist kaugemale ning äh, üha enam majanduskasvu poole. komisjon on välja tulnud ka ettepanekuga, mis on vägagi olulise tähtsusega maksupoliitika seisukohast ja ka rände vallas on välja tuldud ettepanekutega, mis on äh, vägagi ambitsioonikad, äh, samuti energeetika vallas ja ka teistes äh, majanduse valdkondades. tahaksin välja tuua ka selle, et läbipaistvust on suurendatud komisjonis ja see on vägagi positiivne. kahe tuhande kuueteistkümnendast aastast rääkides on väga selgesti välja toodud prioriteedid sotsiaalvaldkonnas, maksunduses, rändevaldkonnas ja demokraatia, demokraatlike õiguste suurendamise osas. me loodame, et kõik see, kõik need reformid ja uued sammud leiavad aset, võttes arvesse ka sotsiaalset mõõdet, me ei räägi siin mitte ainult sotsiaalpoliitikast, vaid me peaksime kõikide teemade puhul äh, arvestama näiteks vaesusevastast võitlust ähm, ja kui räägime ka kollektiivkokku, kollektiivlepingutest, äh, siis äh, oluline on näiteks ka tööliste õiguste teema, liikuvus ning tõrjutuse vastased sammud samuti mainiti Majandus- ning Rahandusliidu paketti, ka siin on väga oluline sotsiaalse mõõtme tugevdamine, see ei peaks kajastuma mitte ainult paberil, vaid see teema peaks kajastuma kõikides teemades, mida komisjon edasi viib. me leiame, et maksuvaldkonnas on oluline see, et makse makstakse riigis, kus tulu tekib kus sissetulek äh, tekib ja et äh, oleks meil tegemist konsolideeritud ühise maksubaasiga. komisjon äh, peaks tegutsema kindlakäeliselt, nagu siiani on seda tehtud ja peaks üles kutsuma liikmesriike suuremale solidaarsusele, arvestades humanitaarkriise rände vallas ja me peaksime enam tegelema just legaalse sisserände teemaga ja samuti varjupaigapoliitika on siin keskse tähtsusega. me sooviksime, et meil oleksid äh, objektiivsed indikaatorid äh, välja toodud äh, ja välja toodud erinevad puudused, mis praegu on meil põhiõiguste rikkumise vallas nii et eh, jääme kindlasti ootama edasist koostööd komisjoniga. Behalf... aitäh ja nüüd ECR fraktsiooni nimel kaks minutit, Vicky Ford. No. aitäh! eelmisel aastal siinsamas kojas hoiatasin ma pretsedenditute väljakutsete eest meie väljandusele, meie eh, eh, varadele, meie julgeolekule ja täna suuresti ei ole olukord Euroopas paranenud, paljudes riikides on see hoopis hullemaks muutunud Euroopa vajab, Euroopa vajab muutust ja, ja see pidev liikumine poliitilise liidu poole ei ole lahenduseks ja minu fraktsioon seda ei toeta. minu riigis kuus aastat tagasi oli meil sügav majanduskriis, nüüd meil on rohkem töökohti kui kunagi varem ja see on kõige kiiremini kasvav äh, majandus läänes, seda pikaajalise majanduskava tõttu Euroopas peab majandus olema esikohal ja see eh, just konkurentsivõime on see, mis eh, toob kaasa töökohti ja majanduskasvu. selles resolutsioonis on mõned kasulikud soovitused. Euroopa Liit ei peaks tootma uusi seadusi ilma mõtlemata sellele, milline on see nende mõju majanduskasvule, väikeettevõtetele, innovatsioonile. komisjon on vähendanud uut seadusandlust, on eh, keskendunud sellele, et olemasolevad seadused töötavad ja lubanud vähendada koormaid ettevõtetele ja vähendada bürokraatiat. see raport toetab kõike seda. olen samuti öelnud, et igas, igal Euroopa Liidu algatusel peaks olema see lihtne ülesanne, et kas ta muudab töö, elu ettevõtetele paremaks või halvemaks. see raport toetab seda põlvkond tagasi lõid poliitikud ühisturu selleks, et kaubandus oleks lihtsam ja see raport ütleb, et me peame eh, nüüd digitaalajastul selle samuti tööle panema, eh, et see toetaks digitaalrevolutsiooni, mitte seda ohtu seaks see raport toetab seda ja me peame suurendama ka väliskaubandust, allkirjastame kokkuleppe Kanadaga ja jätkame läbirääkimisi kaubandusleppe üle Ameerika Ühendriikidega. meil on vaja investeeringuid, mis põhinevad erarahadel, sest et kriis riigi rahanduses on teravam täna, kui ta on olnud minevikus. me peame Kreeka küsimuse lahendama, me ei tohi äh, kujutada ette, et kõik riigi laenud on võrdsed ja struktuurireformid on siin võtmetähtsusega enamus siin kojas äh, on hetkel väga kitsas, äh, suured kavad äh, liht-, tihtipeale takerduvad, meil on vaja vähem seadusandlust, aga see peab olema väga hästi suunatud selleks, et saada meiepoolset toetust minu fraktsioon tahab teid toetada, kui te konkurentsivõimet edendate ja me töötame teistega, kes jagavad seda visiooni, aitäh. Behalf... aitäh. liberaalide nimel nüüd kolmeks minutiks Sofi Infeld aitäh, vaata. härra volinik, te ilmselt äh, märk-, märgite naeratusega, et parlamendi resolutsioon algab sellega, et me tahame keskenduda suurtele asjadele ja siis meil on vaja umbes kakskümmend üheksa lehekülge selleks, et äh, selgitada, mis suured teemad. ma väga tervitan komisjoni äh, algatust, selle Äh, parlamendi enamus toetab seda, et vähendada bürokraatiat, minu arvates see on alati igal pool hea mõte, aga see ei tohiks saada eesmärgiks omaette ja otseselt välja öeldes äh, bürokraatia vähendamine, nii oluline kui ta ka ei oleks, ei ole lahenduseks tänastele suurtele väljakutsetele, ei ole lahenduseks põge-, põgenikekriisile, ei ole lahenduseks eurotsooni kriisile, ei ole lahenduseks äh, Äh, Schengeni piirkonna lagunemisele ei ole lahenduseks äh, härra Putinit silmas pidades, meil on vaja ka bürokraatiat vähendada, aga rohkemat kui seda. ja me peame silmas pidama, et see, mida me täna siin teeme, on see, et me loome sellise Euroopa Liidu, kus tulevased põlvkonnas elavad asi ei puuduta mitte ainult meid ja meie väikseid erimeelsusi või asju, mis meid seovad, see puudutab tuleviku põlvkondi üks väike märkus parema seadusloome kohta. minu arvates puudutab see palju rohkem protsessi kui tulemit, sest tulem on poliitilise valiku küsimus. protsessi puhul on väga palju paranemisruumi ja komisjon saab siin samuti palju ära teha. näiteks et tekiks tõeline läbipaistvuse kultuur, et oleks ligipääs dokumentidele, sest et sõltumatult kõikidest nendest toredatest sõnadest leian ma, et kolm institutsiooni ja sealhulgas Euroopa Parlament endiselt väga konservatiivselt reageerivad sellele, et peaks olema läbipaistvam, avatum. teine punkt on väiksem, see ei ole osa resolutsioonist, aga ilmselt võtan kõigi nimel siin sõna. tuleb äh, saada tõelisi, päris vastuseid meie kirjalikele küsimustele parlamendisaadikute poolt, mitte neid mittevastuseid, mis meile neid tavaliselt jõuavad see tähendab ka seda, et tuleb reageerida Euroopa Parlamendi seadusandlikele ettepanekutele ja ma arvan, et teie, äh, volinik ise olete öelnud, et te kavatsete seda teha, sest midagi kummalist on asjaolu juures, et äh, kodanike algatus, mis vajab miljon kodanike äh, allkirja, kohustab komisjoni tegutsema aga see Euroopa Parlament, äh, sada üheksakümmend seitse miljonit äh, valijat läksid äh, valima eelmine aasta, aga seda parlamenti võib ignoreerida. ja lõpetuseks ma leian, et komisjon saab tunduvalt paremini tegeleda hindamise ja ülevaatamisega. suured asjad, räägime sellest, et tuleb parandada Eurotsooni, see ei puuduta mitte ainult Kreekat, see on Eurotsooni juhtimine, nii et me peame minema tunduvalt kaugemale kui viis eesistuja ettepanekut. komisjon peaks seisma Euroopa Parlamendiga kõrvuti vältimaks äh, seda, et Schengeni piirkond äh, laguneb, et vabale liikumisele tulevad takistused ja lõpetuseks äh, kui lubate mul lõpetada, härra juhataja, see koda on nõudnud mehhanismi, millega rakendada artikkel kaks põhiõigus ja seadus, õigusriik ja loodet-, siin on, oleme me ettepanekuid teinud, loodetavasti komisjon teeb sedasama, aitäh. aitäh ja järgmisena saab kuue NGL fraktsiooni nimel kaheks minutiks sõna Kristiina Suuber, palun. Eh, härra volinik paljud äh, mitmes liikmesriikides on rasked ajad ja need dramaatilised ajad ei ole mitte ainult äh, kodanike ja töövõtjate jaoks äh, õudsed, vaid ka tegelikult on liikmesriikide tulevik sattunud ohtu ja seda Euroopa Liidu poliitika pärast, mis äh, meie arvates teenib ainult suurte kapitalistide huve. ja sellepärast me teeme muudatusettepanekuid resolutsioonile, sellepärast et äh, võlaküsimusi tuuakse ikka ja jälle välja selleks, et kärpepoliitikaga veelgi kaugemale minna. nii et need, kes äh, äh, elavad riikides, kus kärpepoliitika valitseb, kannatavad edasi. meil on vaja hoopis teistsugust kurssi, meil on vaja solidaarsust ja seda, et meie ettepanekud oleksid ka sellised, et me saame seda endale lubada siis me ei taha ei stabiilsuspaketti ega ka majandusjuhtimist. liikmesriikidel peaks olema võimalus koostada eelarve selliselt, et see vastaks nende vajadustele. just sellepärast me teeme ettepaneku, et kasvu- ja stabiilsuspakt tuleb asendada arengu- ja tööhõivepaktiga ja seda kõikides riikides. meil on vaja riikidevahelist konverentsi, valitsustevahelist konverentsi, millega lahendatakse eelarveprobleemid. ja just sellepärast me tegime muudatusettepaneku, mis puudutab Euroopa Keskpanga põhikirja muutmist selleks, et meil oleks ka korralik demokraatlik kontroll liikmesriikide poolt, ainult keskpanga üle. ja sellepärast on tähtis, et liikmesriigid saaksid sõnaõiguse, saaksid kaasa rääkida äh, rahandusküsimustes täpselt nii, nagu see on ka mujal. peale selle äh, soovime me demokraatlikku pangasüsteemi, me leiame, et pangandusliit tuleb ära kaotada, me leiame, et poliitika ei teeni kodanikke ja töövõtjaid ja just sellepärast tuleb poliitikat muuta Äh, te ütlete, et sellist võimalust ei ole. meie aga oleme teinud ettepanekuid, mille kohaselt kõik Euroopa Parlamendi äh, liikmed saavad neid ka toetada. aitäh ja järgmisena kaks pool minutit ning Roheliste fraktsiooni baas Eichhout, palun. aitäh, härra esimees, aitäh, volinik, teie sissejuhatuse eest ma arvan, et ühes küsimuses oleme me siin kojas kõik nõul, ühel nõus, et Euroopa peab tõesti suurtes küsimustes suur tegija olema, väikestes küsimustes väike. aga mis on siis suur ja mis on väike, see on küsimuseks, see nõuab poliitilist arutelu ja poliitilist otsust. ja ärgem hakakem siin ennast peitma mõjuhinnangute ja järelevalvenõukogude taha. tegemist peaks olema avatud äh, poliitilise aruteluga selle üle, mis on suur ja mis on väike, ainult niimoodi saame me Euroopa Euroopa viie esirinde. just sellepärast äh, meie vaatevinklist, jah, tõesti väga palju on kritiseeritud seda, kuidas Euroopa toimib, aga kas sellepärast, et meil on liiga palju reegleid, mis tuleb Brüsselist või sellepärast, et olukord on Kreekas selline, nagu ta on? kas see on sellepärast, et meil äh, töötus kasvab, et ebavõrdsus kasvab Euroopas? ma arvan, et viimane on see, mis on meie jaoks tähtis. Euroopa peaks muutuma Euroopaks, mis tegeleb ebavõrdsusega, mis äh, so-, liigub jär-, järjegi jätkusuutliku ja sotsiaalse Euroopa poole, see on suureks küsimuseks Euroopa jaoks ja nendes küsimustes me peaksime olema ühel meelel. härra Timmermans, te ütlesite, et peame purustama müüdi, et see komisjon ei ole progressiivne ja piisavalt suurte eesmärkidega õigusloome vallas. ma arvan, et meil oleks siiski ka tõendit vaja selle kohta ja äh, meie loeme seda välja siis, kui teie tulete selle nii-öelda veelgi suuremate eesmärkidega ringmajanduse pakendiga. me kohe kindlasti vaatame väga täpselt, kas seal on suuremad eesmärgid kirjas ja te ütlesite, et äh, jah, et meie peame tõendama, et teil on äh,, teil ei ole õigus. jah, te võite ka tõestada, et meil ei ole õigus, aga ma tahan siis seda tõesti ka näha sama rände kohta, esimesed ümberpaigutuskavad komisjonilt, jah, need on head ja me toetame neid, aga see on jällegi ainult suurte arutelude algus ja siingi jällegi komisjon peaks olema esirinnas. tuleks välja tuua ka, välja töötada ka legaalsed äh, rändekoridorid äh, Äh, nendeks, kes tulevad siia tööle, siis ka rahastamine, ka siin on meil tõesti vaja rohkem läbipaistvust, eriti just riigipõhise aruandluse puhul. sama ka siis, kui räägime majandus- ja rahaliidust, see peab olema demokraatlikum ja sotsiaalsem. Need on need küsimused, mille puhul me täpselt vaatame, mida te teete ja see, mida me teeme, seda tuleb teha üheskoos, nii et kui te räägite institutsioonide vahelise lepingu ülevaatamisest, siis seda tuleks teha ka äh, võrdselt tasandilt ja me tõesti ei peaks siin peituma mingi bürokraatlike mõjuhinnangute taha ja kõik institutsioonid peaksid olema täpselt samal tasandil. aitäh ja järgmisena EFTD fraktsiooni nimel saab sõna härra Borrelli, palun aitäh, härra president. on täiesti selge, et pärast viimaste nädalate sündmusi, eriti just pärast pühapäeva Kreekas, ei ole enam võimalik komisjoni äh, tegevuskava ja tööprogrammi vaadata nii nagu varem, sest äh, pühapäev muutis kõige, me kõik peame sellest, mis toimus, õppima ja me peame vastutust võtma Äh, Ateenast tulnud äh, signaal ei olnud tehniline signaal. Ähm, tegemist on poliitilise küsimusega, ükski Euroopa institutsioon, ka mitte see äh, koda, rahvaesindajad ei tohi seda poliitilist sõnumit ignoreerida. ja sellepärast eeldan, et Junckeri komisjon töötab välja sellise tööprogrammi, kus arvestatakse kõikide nende tähtsate tõsiasjadega. selleks, et komisjon tõesti hakkaks kandma oma rolli, hakkaks äh, üle võtma oma seadusandlikku kontrolli näit- ja arvestaks kodanike vajadustega. Junckeri kava peaks olema selline, mis arvestaks ka raske geograafilise asukohaga piirkondade probleeme. me peame panema rahva oma tegevuse keskmesse komisjon kontrollib poliitilisi algatusi, ta peab seda tegema tõesti vastutustundlikult, arvestama tulevikuga ja mõtlema solidaarsuse peale. üksikud meetmed peaksid äh, keskenduma töötuse vähendamisele, majanduskasvu suurendamisele, riigivõlgade vähendamisele, bürokraatia vähendamisele ja mõtlema välja uue võlasüsteemi, mis mõtleks ka äh, Äh, väikeste ettevõtete ja töötajate peale. peale selle peame me võitlema ka kliimamuutuste vastu. nii et meil on ja peale selle on meil probleeme ka korruptsiooni, maksude mittemaksmise ja organiseeritud kuritegevusega. ja just sellepärast tuleb nende küsimustega tegeleda Euroopa Liidu tasandil. Euroopa organid ei saa endale lubada seda, et nad kaotavad veelgi rohkem kodanike usaldust äh, komisjon peab midagi ette võtma selleks, et usaldusväärsust taastada. me loodame, et seda tehakse, et seda tehakse korralikult ja, ja vastutustundlikult. aitäh! aitäh, härra Borrelli, aitäh ka selle eest, et te kõne eest kinni pidasite, ta oli tõesti väga eeskujulik ja nüüd saab äh, Euroopa Rahvaste ja Vabaduste fraktsiooni nimel sõna kolleeg Fontana, palun. härra volinik selle arutelu jooksul on jäänud mulle mulje ja eks me hiljem näeme, kas mul on õigus, et äh, olukord jääb selliseks, nagu ta on. ma kardan, et tegelikult läheb veel hullemaks. kui me üritame aru saada, mida nüüd komisjon soovib Euroopa tulevikuga pihta hakata, siis ma tegelikult ei saa aru, kas komisjon on aru saanud, et meil on üha suuremad lõhed Euroopas ja et ei piisa sellest, et äh, me teeme siin väikseid samme, meil on vaja kõik pea peale pöörata, meil on vaja restruktureerimist, me peame hoolitsema selle eest, et äh, lepingud äh, mis me vastu võtsime, nagu näiteks Nitsa leping ei teeni oma eesmärki ja Kreeka on olnud tõesti poliitiliseks sümboliks tõesti, palun muutke oma poliitikat. Junckeri kava, mille te eelmisel aastal välja kuulutasite, sellest ei piisa, eriti just praegusel hetkel. Te peate meile selgeks ka tegema, mis on teie tõelised prioriteedid, need, mida te tegelikult ei ole siiamaani veel välja toonud ja maininud meie jaoks on VKE-d tähtsad, meie traditsioonid, meie identiteet, me leiame, et Euroopa on tähtis sellepärast, et Euroopa on nii mitmekülgne meil on vaja poliitilist tegevuskava, mis ei vaata ainult suuri pankasid ja hargmaiseid ettevõtteid, mis üritavad äh, anda endast kõik selleks, et nad makse ei peaks maksma. see ei toimi, rahvas tõstab pea selle vastu ähm, meil on äh, siin erinevaid direktiive, millega ei tegeleta, samal ajal TTIP lepinguga aga tegelete. see teenib suurte ettevõtete huve, see TTIP leping, mitte VKE-de huve. ja vaadake ka ülejäänud maailma, siis tegelikult ma ei saa aru, miks me ei tee mitte midagi meie kristlastest vendade kaitseks, siin räägitakse islamofoobiast ja muudest foobiatest, aga mitte keegi ei räägi sellest, et kristlasi kiusatakse taga. ja mis puudutab ISIS-t, siis meil on vaja koordineeritud tegevust Euroopa poolt selleks, et ennast kaitsta selle õuduse eest. aitäh! ja nüüdseks on juba püsti tõusnud äh, kolleeg Kristiina Morvai, kes saab nüüd sõna üheks minutiks. az Európai Bizottság äh, új aitäh Euroopa Komisjoni uus tööprogramm toob selgelt välja selle, et toetatakse kõiki seadusliku sisserände vorme ja et kasutatakse äh, rangeid meetmeid ebaseadusliku rände vastu võitlemisel ja tahaksingi küsida voliniku käest, kas te võiksite meile seletada ja Euroopa kodanikel seletada, mida siis tähendab seaduslik või ebaseaduslik ränne, sisseränne? me teame, et äh, me võime siin rääkida näiteks kellestki, kes äh, soovib põgenikustaatust, kuna äh, ta põgeneb sõja eest oma koduriigis ja mina küsiksin, miks selline isik viskab ära enda isikutunnistuse, oma passi Serbia-Ungari piirile, miks ta ei ütle, et jah, ma tulen, või miks ta ütleb, et ma tulen Süüriast, põgenen sõja eest, kas sa, kas te võiksite mulle anda põgeniku staatuse? kõik need, kes põgenevad sõja eest, kuidas kõik need mehed jätavad oma äh, naised, tütred äh, maha ja tulevad Euroopasse. kas ma saaksin vastuse sellele küsimusele? sellega on fraktsioonide nimel ja mitteühinenute nimel kõnelejad sõna saanud ja annan veel kord sõna härra Timmermansile, palun. Ähm, aitäh, härra asepresident, tahaksin reageerida mõningatele saadikute märkustele hea meel on selle üle, et on laiapõhjaline toetus äh, koostöö tegemisele selle töökava kallal ja peol-, poliitilised prioriteedid kujunevadki debati tulemusena, et me püüame leida see enamuse toetust prioriteetidele ja ma näen, et äh, on tahe siin institutsioonis, nii nagu ka nõukogus ja komisjonis, jõuda institutsioonide vahelisele kokkuleppele loodetavasti enne aasta lõppu parema õigusloome suhtes. ja muidugi parem õigusloome, loome ei ole mingi võluravim kõikidele probleemidele, see ei lahenda Kreeka kriisi, see ei äh, aita meil Putini vastu seista. sellega ma olen nõus, kuid äh, või parem õigusloome on viisiks vastata meeletule hulgale VKE-de palvetele ükskõik kuhu ma ka läheks, mõnes liikmesriigis äh, pöördutakse minu poole, öeldakse palun vähendage bürokraatiat, palun suurendage selgust, palun aidake meil mõista äh, paremini seadusandlust, palun looge selgemaid äh, seadusi. kõik need seadused on olulised VKE-dele, äh, need on olulised tööhõivele ja seega ka majanduskasvule. ja muidugi äh, me ei räägi siin mingist maavärinast, mis muudaks Euroopat kardinaalselt, kuid sadadele tuhandetele inimestele, kes igapäevaselt teevad rasket tööd selleks, et teenida elatist, endale, oma peredele, siis siiski on väga oluline teema, et ähm, see, kuidas me äh, seadusi loome sadadele tuhandetele eurooplastele, isegi kui nad ei tea, et see nende jaoks oluline on, on see nende jaoks oluline, sest äh, tulemus, sead-, seadusloome tulemus on midagi, millega nemad äh, peavad tegelema. mõjuhinnangu osas ja suurema järelevalve osas rääkides me ei ütle, et me võtaksime poliitikutest, poliitikutelt äh, otsustusõiguse ära, me lihtsalt äh, selle tulemusena paremini informeeritud poliitikud meil. nii et äh, parem analüüs, parem mõjuhinnang tähendab seda, et poliitikud teavad, millega nad nõustuvad või mille vastu nad on ja ütleksin härra Eichhoutile, palun ärga pöörake asju pea peale ärge lükake kõrvale mõjuhinnanguid äh, ning äh, analüüsifunktsiooni. ma ei ole siin selleks äh, komisjoni nimel, selleks et kasutada mõjuhinnanguid ja analüüsi selleks, et võtta õigusi poliitikutelt ära, meie lihtsalt vastupidi, soovime, et poliitikud oleks paremini informeeritud selline suurem analüüs aitab meil jõuda paremate järeldusteni. tihtipeale meie näite mõjuhinnangute tulemusena, et mingi meede on kulukam, kuid sellest hoolimata parlament või poliitikud otsustavad selle meetme kahjuks, kuid vähemalt nad peavad teadma, mis on ühe või teise asja maksumus üks põhjustest, miks meil institutsioonidel on vaja suuremat läbipaistvust, on näidata oma nii-öelda klientidele ehk siis äh, seadusloome kasutajatele, kus meie oleme vastus, vastutavad äh, ja kus on vastutavad äh, liikmesriigid, sest praegu on palju näpuga näitamist meil. liikmesriikidel muidugi on õigus seda teha, nad võivad kasutada ka rangemaid seadusi, suuremaid rangemaid nõudeid, kuid äh, seda peab tegema läbipaistvalt, seda ei saa, selles ei saa süüdistada nendes nõuetes Euroopat. ja selline parem õigusloome kindlasti aitab kaasa läbipaistvusele ja see puudutab ka delegeeritud ning rakendusakte. loodan, et me saavutame siin suuremat äh, läbipaistvust komisjoni poole pealt kõik äh, delegeeritud aktide eelnõud me paneme neljaks nädalaks internetti äh, avalikult välja, et kõik näeksid välja, millega on tegemist, äh, kuid rakendusaktide puhul, näiteks tootehindade muutumise puhul me ei saa seda pikaks ajaks avalikule arutelule kättesaadavaks teha, kuid me katsume nii primaarset kui teisest äh, õigusloomet kättesaadavaks teha ja võimalikult läbipaistvaks teha, et kõik teaksid, millega me tegeleme, nii et meil oleks äh, võimalik vältida edasisi katastroofe selles äh, vallas. muidugi on mitmeid valdkondi, mis on ülimalt tähtsad, ränne on üks nendest ja ka kui räägitakse ülemkogu arutelu tulemustest, siis kindlasti president Juncker homme tahab selle juurde tagasi tulla, selle teema juurde ja pean ütlema, kui minu käest küsitakse, milline on vahe seadusliku ja ebaseadusliku sisserände vahel, kui keegi tahab ära kasutada rändesüsteemi, siis see on ebaseaduslik sisseränna ja varjupaigapoliitika peaks olema nendele inimestele, kes põgenevad, äh, kuna nende elud on ohus olnud. paljud meie kodanikud teavad, et äh, süsteemi kasutatakse ära ja kui me ei äh, suuda neid rikkumisi tuvastada, siis ei ole meil võimalik seda süsteemi, selle usaldusväärsust ka säilitada. et kõik need inimesed, kes väärivad varjupaika, nad peaksid seda ka saama kahjuks praegu süsteem ei suuda kõigile nende ootustele vastata ja inimesed, kes ei vääri varjupaika, need saadetakse päritoluriikidesse tagasi ja sellised kokkulepped on ka päritolu, kolmandate riikidega olemas. kuid siin peab olema ka traditsiooniline seadusliku sisserände viis olemas, inimesed saavad taotleda viisat oma päritoluriigis, viisat selleks, et tulla Euroopa Euroopas, äh, mitte kasutada inimkaubitsejate teenuseid, mitte uppuda Vahemeresse. et lihtsalt, et nad teaksid, et Euroopa vajab inimesi, selliste oskustega inimesi nagu nemad ja neil on võimalik ka seaduslikult Euroopasse ka tulla. lõpetuseks, härra asepresident, ütlen, et minu jaoks on kõige olulisemaks see, et meie kaks institutsiooni peaksid koostööd tegema tihedalt äh, ma arvan, et keegi ei vaidlusta seda, et me peaksime paremini, paremaid tulemusi saavutama ja tihtipeale ei ole meil tegemist mingi maavärinaga sarnaste sammudega, vaid terve rea väikeste sammudega, mis toovad lõpuks endaga kaasa suurema majanduskasvu, enam töökohti, parema sotsiaalkaitse, parema tuleviku sadadele tuhandetele noortele eurooplastele, kes praegu on tööta. ja ma arvan, et see on eesmärk, mille nimel me peaksime võitlema. suur tänu, härra asepresident. Ähm, aitäh, asepresident Timmermans. arutelule lõpuks on esitatud seitse resolutsiooni ettepanekut. me lõpetame